tere hommikust, kallid kolleegid, loodetavasti oli teil meeldiv puhkus. I know this is, the room's a little uh, different than we ma äh, tean, et see eh, eh, ei ole see ruum, kus me tavaliselt oleme. nii et ma loodan, et see kedagi ei sega meid tänasel hääletusel kas te olete päevakorraga nõus? kui olete, siis kinnitame tänase, eelviimaste koosolekute protokollid kaheksandal, üheksandal juulil. kas sellega on kõik nõus? suur tänu ning nüüd lähme elektroonilise hääletuse juurde ja ma tean, et ise proua Durand soovib lühikese sissejuhatuse teha, nii et palun, Isabel, teil on sõna. suur tänu teile, härra esimees meil on olnud üsnagi tihe ajakava selle raporti koostamiseks, kuid ma arvan, et kõigipoolse toetusega oleme me saanud, äh, saame hästi vast-, hakkama, meil on kolm kompromissmuudatusettepanekuid, mis äh, puudutab merendusaja, agentuuri kootumist, et ta saaks paremini võidelda reostuse vastu, eriti puudutab see ähm, laevu ning samuti nafta- ja gaasirajadusi Eh, ning eh, teine küsimus puudutab raudteeparka eh, paketi ning samuti ka autotööstust ei jäetud kõrvale, sest see on seotud otseselt mitme muuda-, muudatusettepanekutega, eriti kompromissiga kolm. see peaks aitama meil luua ühtse selge seisukoha kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas transpordi valdkonnas, see puudutas siis merendusagentuuri, raudteeagentuuri ja ja äh, sõidukite tootmist. nii, kui te sellega nõus olete, siis hakkame kohe hääletama. kõigepealt äh, siis teeme katse, kas kõik hääletus masinad töötavad. Te näete tulemusi oma, eh, eh, näete oma isiklikel ekraanidel, sest meil üht, ühist suurt ekraani siin ei ole. hääletus on avanud, avatud, alanud. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tundub, et kõik töötab ja ühtegi saalikut pole üle liia ning muudatusettepanek kuus, viis, kuus, kuus, viis, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kuus, viis, seitse, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus, kolmkümmend kolm,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 erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud null neli ja kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised kaks langevad ära. nüüd null kuus ja kakskümmend üheksa, mis on sarnased, mis on, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud null seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud null kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kuueteistkümnendat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. neliteist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, palun kontrollime, kahtekümmend viit hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, tulemus on tasa, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksateist ja kakskümmend kolm on sarnased poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanekud arvamusele Arv. muudatusettepanek üks poolt, vastu,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 erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend langeb ära. kakskümmend üks samuti, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm. kakskümmend kaks, kakskümmend kolm langevad ära, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, siin on eraldi hääletamine, esimene osa kuni e, e-autod e poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud palun kontrollime seda elektrooniliselt. kahekümne viienda teist osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt vastu. me võime seda kontrollida, ainult üks erakond hääletas selle poolt, kakskümmend üheksa proua Tsikov poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole vastu võetud. suur tänu teile, proua Juha. järgmine hääletus on seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste teostamine liikmesriikide läbiviidava kontrolli järelmeed. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kass, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, äh, hääldame elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, üks vastu, kolm erapooletut ning soovime õnne eh, härra Hadrauvile ja härra Kuunile. ning sellega oleme me hääletusega ühele poole saanud ning järgmine on mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud majamine see on siis raporti projekt, sõna saab proua Maisner, teil on sõna. jaa, dank, Brian. suur tänu, Brian. kallid kolleegid. ma tean, et eelkõige merenduspoliitika on paljude jaoks veidi ootamatu teema, kui me tegeleme põhiliselt raudteega, aga ma arvan, et see on meil kõigile väga oluline teema ka tulevikule mõeldes. Euroopa Liidul on seitse korda nii, nii palju rannikuala kui Ameerika Ühendriikidel. seda ei tohi unustada ja see tähendab, et äh, merealad on, merealasid on palju rohkem kui maismaa-ala. seitsekümmend protsenti äh, kogu transpordi, transpordist Euroopa Liidu ja ülejäänud maailma vahel toimub just mere kaudu. peale selle veel äh, traditsiooniline kalandus on ka üha rohkem avamere rajatisi, nafta ja maagaasi rajatisi. lisaks veel kaevandatakse meres, merest erinevaid äh, aineid, läbi vee lähevad ka paljud kaablid, juhtmed ja tulevikus peame tegelema ka energiaküsimustega erinevaid tooteid nii kosmeetikas kui meditsiinis toodetakse ka ainetest, mis pärinevad merest ja kõige sellepärast on väga oluline tegeleda merenduspoliitika. kahe tuhande seitsmendal aastal arendas Euroopa Liit välja integreeritud äh, rannikualade integreeritud majandamise ja me peame arutama seda, kuidas mõistlikult koordineerida tegevusi, mis on seotud äh, merega. ja äh, tuleb koordineerida nii, nii erinevate riikide vahel kui ka erinevate majandusharude vahel, samuti Euroopa Liidu ja kolmandate riikide äh, vahel ja sellepärast on siis juba kahekümne seitsmendast aastast sellega tegeletud ja juba sellest ajast on räägitud sellest, et me peame jagama ülesandeid, kes tegeleb millega merenduses. ja meil on vaja mereruumilist planeerimist ju meie komisjonis oleme me sellega juba aastaid tegelenud, kahekümne kümnendal aastal koostasin mina raporti ja minu kolleeg tegi raporti just äh, seadusandliku poole pealt, tegemist on äh, poliitikavaldkonnaga, milleta Euroopa Liit on mõeldamatu tänapäeval. viimastel aastatel on Spirosnelis äh, avaldanud raporti niinimetatud sinise majanduse kohta. see on väga oluline sammas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias teame, et äh, on väga oluline, et me ka tulevikus äh, hoolitseksime majanduskasvu ja, ja töökohtade äh, eest Euroopa Liidus ja just sellel majandusharul on väga suur potentsiaal. ja ähm, ka ja, ja sellest järeldub loogiliselt, et see ettepanek rannikule integreeritud majandamise ja mereruumilise planeerimise kohta. oluline mereruumilise planeerimise juures on, et see on kolmemõõtmeline. nii et jutt ei ole mitte ainult äh, merepinnast, vaid ka meresügavustest. ja eripära on selles, et ühes ja samas kohas võib äh, toimuda väga erinevaid tegevusi, ka oma raportis viitasin sellele näiteks äh, avamererajatiste puhul äh, neid kombineeritakse kohati vesiviljelusega ja on erinevaid teisi äh, võimalusi, kuidas erinevaid alasid kombineerida. mul on väga hea meel selle raporti üle, minu meelest tuleb see küll natuke hiljem, oleks tahtnud, et see oleks tulnud juba varem, aga nüüd on see olemas ja ma teen ka kõik endast oleneva, et me saavutaksime ka eduka tulemuse, selleks on muidugi vaja teie äh, toetust. ma tegin mõned muudatused, mis minu meelest on vajalikud. ruumiline planeerimine on liikmesriikide ülesanne, kuid sellegipoolest on vaja ka Euroopa raamistikku, sest meri on ju piiriülene, kuid sellegipoolest peame silmas pidama liikmesriikide pädevusi ja sellepärast tehti ettepanek ähm, raamdirektiiviks et seal, kus merel ruumiline planeerimine toimib edukalt, seal ei oleks vaja midagi muuta. minu meelest ei olnud see, ei tulnud see selgelt välja artiklites, näiteks mina tulen Saksamaalt äh, ja seal on meil äh, selline rahvusvaheliselt väga oluline looduskaitsealune ala, Vadi mere, meri, kus ka kalastatakse ja kus kõik on väga mõistlikult liigendatud ja korraldatud Äh, kus ka rannikualade integreeritud majandamist on arvesse võetud, rannikualade ja merel toimuvate tegevuste integreerimine toimub. ja sellepärast äh, on seal eraldi nii rannikualade integreeritud majandamine kui ka mereala ruumiline planeerimine. ma tahan tahaksin, et tuleks välja, et see rannikule integreeritud majandamine võib olla ka juba integreeritud mereala ruumilisse planeerimisse. nii et äh, see on väga oluline muudatus. veel üks äh, muudatus, äh, selgitus, täpsustus, mis ma tegin, lisasin sinna, et liikmesriigid, kellel ei ole merepiiri, neil ei ole kohustust poliitikaid ellu viia, näiteks Austrial ei ole merepiiri ja sellisel juhul ei ole ilmselt vaja neil ka mereruumilist äh, äh, planeerimist esitada. ma arvan, et äh, on oluline seda ka täpsustada. veel mõned muudatused, mida mainiksin artiklis viis ja seitse, kus on ära toodud, mis täpselt peab mereala ruumilises planeerimises olema hõlmatud, kui liikmesriigid seda koostavad, sinna lisasin toorainete mm, kaevandamist ja ka äh, turismi. ma arvan, et äh, siin on oluline nimetada ka seda nimetatud sinist majandust ja oluline on ka see, et tegemist ei ole äh, kinnise nimekirjaga, erinevatel liikmesriikidel on erinevad tegevused ja seda teavad nad ise kõige paremini, millega nad tegelevad ja artiklis viis mis puudutab meretransporti, sealt jäi mulje, nagu peaks Brüssel nüüd otsustama, kust kuhu laevad äh, sõidavad ja loomulikult äh, ei olnud see liikmesriikidele vastuvõetav, ma tean ka, et see ei olnud nii mõeldud ja sellepärast äh, tegin sinna täpsustuse. ja lõpetuseks, mis puudutab ajaraamistikku, siis see ettepanek on väga auahne. ma toetan ka seda, et merel ruumile ruumile planeerimine peaks tulevikus olema kõikjal olemas, aga liikmesriikidel on veel veidi rohkem aega vaja. ja tuleb ka võtta arvesse liikmesriikide arvamust, juba oli ka äh, esi-, kohtuasi, mis puudutab lähimusprintsiipi, nii et on näha, et liikmesriigid on mures, aga on oluline selgitada, et tegemist on äh, raamdirektiiviga. nii palju siis minu poolt ja variraportööridega on meil juba olnud väga hea arutelu, aitäh! suur tänu, härra Kuhn, Rahvapartei fraktsioon no,! aitäh, eesistuja ja tänu ka Krisine Meissnerile, kes on ära teinud väga suure tööga, väga praktilise töö. raport on juba juunist saadaval internetis ja kõik, kes on ka juba arutanud selle üle oma valitsustega, kohalike omavalitsustega, leiavad, et tegemist on väga positiivse arenguga, et me reguleerime seda, kuidas me kasutame oma merealasid, rannikualasid mis puudutab siis mm, maavarade kaevandamist ja samuti laevade marsruute. ja ähm, raportist on ka näha, et seal ei ole mingeid probleeme, kõik äh, uued äh, arengud, ka mis puudutab Valmere rajatisi, peavad ka, neid peab seal arvestama, ka äh, mis puudutab elektrijuhtmeid et äh, äh, ka looduskaitsealasid ei äh, hävitataks ja selleks peab, peavad juhtmete jaoks olema spetsiaalsed koridorid, see puudutab ka gaasijuhtmeid. nii et minu meelest on see kõik väga oluline, aga mis puudutab turismi, et ka see oleks hõlmatud äh, kalandus, kalastamispiirkonnad oleksid täpselt defineeritud. keskkonnakomisjon on siin muidugi mm, otsustavaks jõuks, aga me peame siin olema tähelepanelikud, et ei tekiks äh, konflikte. ja on äh, oluline ka Äh, defineerida need alad, mis on kaitse all, Natura kaks tuhat või siis ka teised looduskaitsealad, kuid äh, majanduskasv, mis on väga oluline Euroopas, nagu ka Signe Meissner ütles, see tähendab, et äh, me peame ka merede majanduslikku kasutust kontrollima, et me ei raiskaks asjatult ressursse. ma tahaksin siinkohal ka veel kord rõhutada, et on oluline arendada välja Euroopa planeerimistasand nii, et kõik, mida plaanitakse majandusliku kasutamise vallas, kõigis neis küsimustes ka konsulteerida kõigi riiklike asutustega. ja suur tänu Kesine Maisnerile selle töö eest, mis on ära tehtud ja loodan, et järgmise nädala teisipäeval saame need muudatused vastu võtta. suur tänu ja sotsiaaldemokraadid, härra Danelis. suur tänu tuleb rõhutada, et see algatus ei ole midagi sellist, mille me oleksime ise välja mõelnud Euroopa institutsioonides. see algatus on tingitud vajalikkusest, väga paljudes Euroopa piirkondades ei suudeta asju üksinda planeerida. sellepärast, et ükskõik, mida planeeritakse, igal juhul on sellel piiriülene mõju nii et seetõttu on meil vaja sellist ühist seisukohta ja üldist lähenemist Euroopa Liidu merealadele ja meredele. merealadega seoses on meil mitmesuguseid võimalusi ja merealal on suur potentsiaal, aga ilma piisava ruumilise planeerimata ja ühise planeerimiseta ei saa me sellest potentsiaalist kasu ammutada. kõige olulisem on see, mis siis juhtub meie mereala ruumilise planeerimise algatuste ja rannikualade integreeritud haldamisega, äh, mida mõned liikmesriigid on juba alustanud on üsna selge, et raamdirektiiv annab oma võimalused äh, ja poliitiline soov selleks äh, on täiesti olemas. liikmesriigid on valmis oma prioriteete koondama, nii et meil oleks ühine mereala ruumi planeerimine. ja pidagem meeles ka seda, et kui me ei reguleeri seda valdkonda, siis äh, meie rannikualade ja merealade majandustegevus, selle tulemusena kannatab äh, ja kannatab ka kõige olulisem asi, nimelt meie merekeskkond. tahaksin tänada proua Maisnerit väga põhjaliku arvamuse eest siin on äh, käsitletud ka määratlusi, äh, lüngad, äh, puudujäägid on täidetud. aga artikkel viis, sellest tahaksin natukene rääkida, siin räägitakse merekeskkonna mitmekülgsest kasutamisest, see on äärmiselt tundlik teema, dünaamiline lähenemine majandustegevusele ja artiklis kuus on ka paindlikkus äh, sisse toodud äh, planeerimisfaasis, äh, see on äärmiselt oluline paindlikkus, et ta ei saa ruumilist planeerimist ette kujutadagi. sellepärast, et kindlasti tuleb arvesse võtta erinevate piirkondade majanduslikke, geograafilisi omapärasid ja vajadusi. mis puudutab tähtaegu, siis proua Meissner on äh, realistlik ja on teinud ettepanekuks, äh, teinud ettepaneku äh, neli aastat anda liikmesriikidele vajalike kavade ko koostamiseks ja kooskõlla viimiseks. kindlasti on tegemist raske ülesandega, mis nõuab oma aja. liikmesriigid oleksid ilmselt tahtnud rohkem kui neli aastat mis puudutab koostööd liikmesriikidega, teiste liikmesriikidega, piiriüleste liikmesriikidega, naaberriikidega ja ühine, ühine piiride haldamine, siis proua Maissele tahab kanda hoolt selle eest, et kooskõlastamine oleks tagatud, et oleks tagatud koostöö ja järjepidevus ning liikmesriigid peavad siis äh, selle eest hoolt kandma ning tegema koostööd ka Euroopa Komisjoniga. lõpetuseks üldsuse juurdepääs merele, artikkel viis ja artikkel üheksa, kus räägitakse mereala ruumilise planeerimise direktiivist, nende punktide kohta esitaksin ma omalt poolt mõned muudatusettepanekud, aga suur tänu ja suur tänu ka meie raportöörile suur tänu, härra Taylor Roheliste nimel, palun. suur tänu, esimees ja suur tänu ka proua Maisnerile. jah, üldiselt on tegemist väga hea raportiga. mainiksin siiski et äh, minu arust tuleks mõningaid asja, asju põhjalikumalt käsitleda raportis, äh, näiteks äh, säästlik turism merealadel ning samuti ka kliimamuutuse mõju. kliimamuutus mõjutab tõsiselt meie rannikualasid, mõjutab ka meie vee kvaliteeti ning seda mõju me ei tohiks mingil juhul alahinnata. nii et neid kahte asjaolu võiksime rohkem esile tuua on veel üks äh, murepunkt, see nõndanimetatud sinine majanduskasv ja sinine säästlik areng. raportis tuleb selgitada, et äh, hea merekeskkond äh, ei ole mingisugune üks väike tegur, mida tuleks teistega sobitada. ja ja millele tuleks teiste kõrval äh, ruumi teha äh,. see on äh, aga kõige, see on hoopis kõige alus äh,, mida alahinnates äh, me seame ohtu kogu ülejäänud arengu ja kõik ülejäänud võimalused, seetõttu keskkonna kaitsmine peab olema meie jaoks kõige tähtsamal kohal. ja hea ruumiline planeerimine, integreeritud rannikualade haldamine peab, saab aidata meil seda saavutada, kuid me peame kandma hoolt kogu selle tegevuse käigus selle eest, et me ei hävitaks oma varasid, millest me tahame kasu hammutada. ootan juba pikisilmi meie edasi, edasisi arutelusid ning äh, esitame ka omalt poolt mõned muudatusettepanekud, aga praegu oleme meie päris rahul. härra Simson, suur tänu ja proua Foster, Euroopa Konservatiivid ja Reformistid, suur tänu! suur tänu ka proua Maisnerile Äh, Peter Van Dalen ei saanud täna hommikul siia tulla, nii et äh, ma loen tema kirjutatu üles ja tema tähelepanekud üles äh, ja me tahaksime omalt poolt tänada proua Maisnerit tehtud töö eest. härra Van Dalen rõhutas, et komisjoni ettepaneku õiguslik alus on nõrk, samuti on probleeme rannikualade haldamisega ja, ja sellega seotud artiklitega, mida tuleks kohandada ja raportööri seisukohad olid paremad äh, kui komisjoni omad. räägiksin sellest ka natuke põhjalikumalt. mina olen pärit äh, riigist, mis asub äh, saarel, nii et meil on vett rohkem kui kõigil teistel ja Ühendkuningriigi seisukohast võib öelda, et liikmesriigid peaksid igal juhul ka juba praegu tegelema planeerimisega, ruumilise planeerimisega ja neil peaksid oma kavad olema paigas, vähemalt Ühendkuningriigis nii on. selline, sellised kavad esitatakse meie parlamendile ja meie parlamendisüsteemis on juba oma reeglid ja normid paigas ja ma olen veendunud, et siin on ka teisi kolleege, kelle liikmesriikides on, on olukord selline. nii et äh, me ei sea küsimärgi alla seda, kas riigid peaksid planeerima, loomulikult, aga paistab, et mõnedes liikmesriikides neid siiski ei ole ja mõned liikmesriigid siiski ei tegele planeerimisega ja kavandamisega. ja me leiame, et praegune ettepanek on liiga ettekirjutav me arvame, et mingi raamistik peaks olema, kuid äh, otseselt seadusandliku kandlusega paika panna kõik üksikasjad äh, pole meile meeltmööda, nii et meie teeme ettepaneku, et komisjon selle asemel, et ehit-, et ähm, kõiki liikmesriike hõlmavaid ettepanekuid äh, teha, läheks ja uuriks, mis toimub nendes liikmesriikides, kus ei ole oma plaane. meie ei tahaks oma tööd uuesti tegema hakata. me ei tahaks hakata oma plaane muutma ja uuesti tegema ebavajalike normide ja strateegiate tõttu, kuivõrd meil Ühendkuningriigis on juba väga põhjalikud eeskirjad selles valdkonnas paigas ja me järgime neid ja ma olen veendunud, et on ka teisi liikmesriike, kes, kus on samamoodi. liikmesriigid saavad langetada omaenda otsuseid nendes valdkondades, meie oleme omalt poolt valmis tegema koostööd väga head ja tihedat koostööd. proua Maisner on tõesti andnud endast parima, et asju paremasse tasakaalu saada ja ma tahaksin, et järgmisel meie kohtumisel tuleks siia ka komisjoni esindaja ja räägiks täpselt, millised liikmesriigid, kui paljud liikmesriigid on sellised kavad koostanud, kellel on oma normid paigas ja millised liikmesriigid on need, kes istuvad käed rüpes nendes valdkondades nii et äh, see on meie jaoks äh, päris selge ning mõningad asjaolud äh, praegusel hetkel valmistavad meile muret selle raportiga seoses ja selle ettepanekuga seoses, aga üldiselt võib öelda, et see on siis meie Euroopa konservatiivide reformistide seisukoht ja suur tänu jälle proua Maisnerile. härra Imbrasas on variraportöör, ma ei tea, aga teda ei ole siin. Kolitšek, kas te soovite midagi öelda kuue fraktsiooni nimel või, või ei soovi? härra Kraamer, palun. jah, sooviksin samuti tänada raportööri ja on muidugi väga hea, kui meil on Euroopa merenduspoliitika, kuid kui ma vaatan oma riiki ja mulle tundub, et see käib kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kohta, siis meil ei ole mitte ainult liikmesriikide pädevus, vaid näiteks Saksamaal on pädevus äh, siseministeeriumil, äh, transpordiministeerium, põllumajandusministeeriumil ja veel mitmetel ministeeriumitel omad pädevused ja siis veel liidumaad oma rannikualadega kellel on omakorda erinevad äh, pädevad ministeeriumid, nii et kokku siis seitse-kaheksa ministeeriumit tegelevad selle teemaga, läheb palju aega, palju raha ja mitte mingit tulemust ei ole nii et juba kakskümmend, kolmkümmend aastat äh, räägitakse Saksamaal ühisest merenduspoliitikast ja mitte mingit tulemust ei ole. esimene samm oleks siis, et ähm, et ähm, äh, liidumaad lepiksid midagi kokku. kui, kui äh, siis äh, liikmesriigid saaksid omavahel midagi kokku leppida, alles siis saame rääkida äh, pärast seda Euroopa äh, koostööst. nii et see raport kõlab küll kenasti, aga ma pean ütlema, et ma ei oota, et me näeme ka tulemust veel oma eluaja jooksul. suur tänu! ja keegi ei soovinud sõna, kui välja arvatud juhul, kui ma, ma olen, keegi, keegi mul kahe silma vahele jääks, omalt poolt tahaksin tänada raportööri. tutvudes selle teemaga, siis ma sain aru, et siin on meil põhja ja lõunapoolsete riikide vahel lõhe. Need on riike, kes alustavad äh, alles ruumilise planeerimisega põhja pool, kuid äh, lõuna pool on ka riike, kes ei ole isegi sellega alustanud tege-, tegelemist, nii et äh, ma arvan, et raport igal juhul on väga ajakohane ja vajalik. ja Maikeli kommentaar oli väga asjakohane, kui me vaatame rannikualade haldamist, siis tavaliselt rannikualadega tegelevad liikmesriikides erinevad ministeeriumid ja mitu ministeeriumit igas liikmesriigis ja see näitab, et ka liikmesriigi siseselt tegelikult pole sellist ühist lähenemist. ma tean, et minu oma koduriigis on agentuur, kes tegeleb kogu selle rannikualade haldamise temaatikaga, aga teistes liikmesriikides ei ole sellist, sageli sellist ühist organit. teeks, ja ma leian ka, et ettepanek tähtajaks kehtestada kolm aastat on äh, pärast kokkuleppe saavutamist on äh, väga ambitsioonikas, pehmelt öeldes, äh, ja neli, neli aastat, ma ütleksin isegi, on ambitsioonikas. ma arvan, et seda me peaksime veel kaaluma. ma ei ole nõus nende liikmesriikidega, kes ütlevad, et meil peaks olema mereala ruumiline planeerimine, rannikualade integreeritud haldamine, aga jätkem äh, maa-alad kõrvale. Äh, kuidas saab rannikualasid äh, integreeritult hallata, kui me ei kaasa rannikumaa osa? me ei saa öelda, et rannikualade haldamine lõpeb seal, kus meri kallast puudutab nii et olen raportööriga nõus ja eriarvamusel nende liikmesriikidega, kes leiavad, et maad ja vett tuleks niiviisi eristada. proua Foster mainis Ühendkuningriiki saareriigina ja rõhutas, et meil on väga palju rannikualasid, tõesti, see on tõsi ja piirkondlikult, meie piirkondade seisukohast võib öelda, et meil on ka rannikualasid, kus äh, rannik vajab kaitsmist, keskkonnakaitse, äh, nii et äh, seetõttu see raport pakub mulle ka eriti huvi, tegemist on suurepärase raportiga ja meil on ees rasked läbirääkimised iseäranis nõukoguga nii et meie esialgne seisukoht peab olema äärmiselt range. ja komisjon, peadirektoraat Maar, merenduse peadirektoraat, palun. rääkige meile siis, miks te arvate, et kolm aastat toimub, tundub olevat sobiv tähtaeg, paistab, et see on liikmesriikidel, liikmetel südame peal. suur tänu mina tahaksin kõigepealt tänada proua Meissnerit selle raske töö eest, mille ta on ära teinud äh, nii kiiresti seda raportit valmistades ja koostades. Äh, me tervitame seda raportit äh, ja komisjon on rahul, et te olete meie üldise lähenemisega nõus, teil on ka mõningaid hu väga huvitavaid ja kasulikke soovitusi seadusandliku protsessi kohta äh, ja teie pingutused on meile abiks ja ja kui nüüd rääkida üksikasjadest, siis ka arvamuste vahetuse käigus mainisite, kui oluline on paindlikkus. komisjon on selles osas teiega ühel meelel, liikmesriikidel peab olema paindlikkust, selles pole vähimatki kahtlust, liikmesriikidel on, lasub vastutus strateegia, plaanide sisu eest ja ka protsessi eest Te olete teinud ettepanekuid ka määratluste täpsustamiseks ja täiendavaid, täiendavate määratluste lisamise kohta. Äh, nii et needki on meie arvates meile suureks abiks. oleme nõus, et liikmesriigid on plaani ja strateegia sisu eest vastutavad. rõhutaksin seda veel kord ja toonitan korra veel et meil ei ole vähimatki plaani, vähimatki kava äh, Euroopa Liidu tasandil, makrotasandil hakata rannikualasid ja merealasid äh, haldama ühiselt, seda me oleme rõhutanud ka põhjenduspunktis kaksteist, et see oleks kõigile selge ning äh, kasutan siis praegu võimalust ja toonitan seda veel, kuula-, olles ära kuulanud teie varasemad märkused mis puudutab rannikualade integreeritud haldamist, siis äh, seda tehakse direktiivi kontekstis ja, äh, ja proua Meisson on teinud siin oma muudatusettepaneku. aga et oleme seisukohal, et äh, selged sätted, mis käsitlevad rannikualade integreeritud äh, haldamise tulemit, äh, oleksid eelistatavad, nii et äh, me jääme selle juurde, et võib-olla oleks kasulik tegevuste loetelu, aga igal juhul teie ettepanekud ja teie soovitused muudatusettepanekutes on väga teretulnud ja me täname teid nende eest. ettepaneku üks võtmepunkte oli tagada äh, ka maa- ja merealade vastastikune toime ja mul on väga hea meel, et äh, te toetasite sellist lähenemist muudatusettepanekuga, mis käsitles artiklit kaheksa see maa- ja mereühendus ja ko-, koordineerimine, kooskõlastamine nende kahe valdkonna vahel on meil väga olulised. siis veel üks oluline teema, piiriülene koostöö. piiriülene koostöö on meie arvates majanduskasvu eeltingimuseks ja me usume, et koostöö on väga oluline ja me toetame teie ettepanekut tugevdada koostööd liikmesriikide vahel, sidusrühmadega konsulteerimist, koostööd liikmesriikidega, liikmesriikide ametivõimudega ning äh, huvirühmadega. proua Foster tahaksin veel kord rõhutada, et meie ettepanekus ei kavatsenud me tekitada teile kahekord või kahekordset tööd. seda oleme maininud ka artiklis neli, kus me oleme kirjutanud, et selleks, et mereala äh, ruumilisi plaane integreeritud haldamist tagada, liikmesriigid võivad Äh, kasutada ära juba olemasolevaid äh, mehhanisme ja kui liikmesriigis on juba äh, seadusraamistik paigas, siis me ei tahaks seda seadusraamistikku muuta. nii et meie kavatsused on täiesti selged, me ei tahaks kahekordselt tööd teha, kui liikmesriikidel on juba süsteem paigas. aga üldiselt meil on väga hea meel raporti üle ning teie soovituste üle ja ka muudatusettepanekute üle. oleme valmis ka öö, omalt poolt selles protsessis edasi osalema, täpsustusi andma teile või aitama kaasa teie muudatusettepanekute vormimisele ja ma tahaksin paluda, et teie komisjon kiiresti käsitleks seda teemat, et me saaksime jätkata nõukoguga kiiresti läbirääkimisi selle väga tähtsa teema üle, võib-olla saaks alustada kolmepoolseid läbirääkimisi nii, et enne teie ametiaja lõppu saaksime me selle teemaga ühele poole. suur tänu! kas proua Maisneril on omalt poolt midagi lisada? jah, mõned kommentaarid mul tõepoolest on. üldiselt tõepoolest äh, kui vastan Brian Simpsonile, et oh, tõepoolest ähm, oleks väga hea, kui liikmesriigid saaksid ise kokku leppida, mis puudutab pädevusi. Ähm, Saksamaa on siin muidugi maailmameister, ähm, mis puudutab äh, föderaalsust ja see on tõesti keeruline teema, aga me ei saa seda kuidagi Euroopa tasandil reguleerida. nii et muidugi oleks väga hea, kui liikmesriigid saaksid omavahel kokku leppida, mis puudutab merenduspoliitikat, kuid juba kuus aastat püütakse seda arendada äh, Äh, seda ka konverentsidel kuuleme üha uuesti, kui hea mõte see on, et liikmesriigid peaksid rohkem koostööd tegema, aga mis puudutab Läänemere strateegiat, äh, Põhjamere strateegiat, Vahemere strateegiat, need kõik on olemas ja on erinevad viisid, kuidas koostööd teha, aga me teame, et liikmesriigid ei ole alati ühel nõul. ma tean, et nii mõnelgi eh, tõusid kuklakarvad kohe püsti, sest et eh, kui nad kuulsid, et eh, peab olema Euroopa raamistik, aga see oleks tõesti esimene kord, kus seadusandlikult raamdirektiiviga ehk siis üsna paindlikult tehakse liikmesriikidele kohustuseks teha koostööd just just ruumilise planeerimise osas, sest äh, merenduses, äh, merendus on piiriülene, äh, kalad ei tunne piire, vesi ei tunne piire ja kui siin öeldakse, et ei ole vaja teha topelttööd, ma olen püüdnud seda ka selgitada, et mõned liikmesriigid on teinud koostööd, näiteks Saksamaa puhul ähm, on näiteks ähm, alam-Saksa mm, Ähm, puhul on, on, äh, toimib see kõik päris hästi. seda võib kasutada mudelina, et ka teised liikmesriigid teeksid sarnast ähm, koostööd. Põhja-Euroopas on juba üsna palju integreeritud äh, äh, rannikulade haldamise eh, strateegiad, aga seal on lihtsalt meri, võib öelda, üsna täis, seal on lihtsalt vaja palju rohkem plaane kui mõnedes teiste liikmesriikide puhul ja sellepärast arvan, et on vajalik eh, mingi raamistik, mis peab olema küll paindlik, sest muidu ei jõua liikmesriigid eh, oma erinevate pädevustega kunagi kokkuleppele. selleks on vaja Euroopa tasandil direktiivi ja äh, kolleeg Taylori vastuseks, jah, see on merenduspoliitika põhimõte, et tuleb teha koostööd ka tundlikes valdkondades ja ka igasuguse majandustegevuse puhul peame mõtlema sellele, et äh, me tahame, et me ka tulevikus äh, saaksime merd kasutada nii laevatranspordi puhul kui avamererajatiste puhul, et vältida reostust, me peame seda kõike silmas pidama et merekasutus ja ähm, merade planeerimine, see toimib tulevikus ainult siis, kui meri on äh, puhas, sest äh, kui me neid ökoloogilisi äh, aspekte arvesse ei võta, siis pole meil kellelgi lõppude lõpuks mingit kasu sellest ja suur tänu kõigile kommentaaride eest. suur tänu ja siin on, meie oleme meie juhtkomisjoniks, kuid meil on tugevdatud koostöö lähtuvalt kodukorra eeskirjast nelikümmend üheksa keskkonnakomisjoniga. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes september kell kaksteist päeval ja me loodame hääletada transpordikomisjonis viiendal novembril, kuid muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes 10 september ja ma ei tea, millal keskkonnakomisjon ja kalanduskomisjon hääletavad, aga nemad esitavad samuti arvamused. suur tänu ja järgmine punkt meie päevakorras on siis Euroopa Liidu e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg, nii et palun, Michel Dantin. suur tänu, härra esimees e-kaubandus on väga kiiresti kasvav sektor, see loob väga palju töökohti ning ta areneb pidevalt edasi, kuid me ei saa rääkida Euroopa turust kõigest üheksa protsenti tarbijatest ja kaheksateist protsenti eh, kauplejatest ehm, kasutavad piiriülest ehm, eh, kauplemisvõimalust. me peame lõpetama kahekümne kaheksa suletud turu olukorra Euroopas sest eh, piiriülene kaubandus on e-kaubanduse üks suuremaid potentsiaale ning eh, praegusel hetkel, eh, praegune seisukord tähendab seda, et tarbijad ei ole, ei ole rahul. Euroopa turg on killustatud posti valdkonnas, me täheldame, et on ebapiisav koostöö erinevate võrgustike vahel. ma mõistan kodanike muret selles küsimuses, sest operaatorid omavahel konkurentsis ja nad ei saa seega te koostööd teha, kuid konstateerime siiski seda, et Euroopa postivõrgustikud ei suuda, neil puudub koostalitlusvõime ning ähm, teenuste kvaliteet kannatab ning piiriülese kauplemise hinnad on tihti läbipaistmatud. kõik on eriti ränk just VKE-dele, kus, kes ometi on põhiliselt e-kauplejad e-, Euroopas e ning ähm, e see tähendab seda, et maailmas on mõned liidrid e-kauplemise valdkonnas, kelle käes on suuremad laod ja äh, VKE-del on väga raske äh, sellesse kaubandusesse sekkuda. meil on vaja tugevat e-kauplemisvõrku mille aluseks eh, on paljud pakkujad, et toimuks tõeline Euroopa turg. nüüd, eh, eh, mis puudutab, mis puudutab siis sildistamist ja ja samuti ka jälgitavust, siis see peab toimima kogu Euroopa tasandil sektoris tegutsejad ütlevad, et nad Eh, toimub praegu tööde läbiviimine selleks, et olukorda parandada. Euroopa Komisjon peab seda kindlasti omakorda jälgima. minule tundub praegusel hetkel eh, on liialt vara hakata eh, kaubanduse pakiveo osas veel direktiiv luua. ma leian, et turg ei ole selleks veel küps ning teine vajakajäämine on nõrk konkurents piiriülese kättetoimetamise valdkonnas ma arvan, et meil on vaja mõnd alternatiive. paki eh, eh, vedu peab toimima eh, sujuvamalt, näiteks peab olema kõigil oma pakkumine võimalik teha, hinnapakkumine minu raport ei ole mõningaid punkte ei lisalda mingeid punkte, mille tahaksin lisada muudatusettepanekutena. see puudutab näiteks rahvuslikke konkurentsiagentuure, see puudutab e-ametite koostööd Euroopa tasandil ja samuti Euroopa Reguleerimisamet, postitoimetuste Reguleerimisameti loomist. teiseks, sotsiaalsed ähm, tingimused, mis puudutavad teenusepakkujaid ning äh, samuti mõju linnaliiklusele ning individuaalsele äh, kohale toimetamisele ning äh, samuti ka reostusküsimused ja viimaks küsimus, kes peab olema vastustav, vastutav paki kahele toimimiseks, äh, kes on vastutav tarbija ees? olgu äh, see ostja, kes on kokkuvõttes, on e-kaupleja see, kes sõlmib otsese lepingu kohale toomija ning tema on ka see, kes pakub tarbijale välja hinna, nii et e Ehm, ehm, müüja on see, kes ehm, peab eh, olema, vastutama kauba kättetoomise eest ning eh, nüüd eh, samuti peab olema kaup jälgitav kogu mm, ahela vältel, praegusel hetkel on seda raske teha, praegu tarbija tihti ei tea, kelle poole pöörduda, kui tekib mingisugune probleem ja tarbija peab olema tundma ennast turvaliselt ostu tegemisel, et ta saab jälgida oma paki asukohta kogu eh, kohaletoomise ahela vältel. samuti ka müügi eh, sait-, eh, müügilehekülgede jälgimine on oluline. praegusel hetkel peab see märgistuse küsimus olema jälgitav ja kontrollitav kogu Euroopa tasandil. me peame praegusel hetkel parandama äh, kaupade kättetoomise eh, kvaliteedi ja eh, garant- eh, ja kinnitama tarbijale oma garantiid. Need on minupoolse, minupoolne arvamus ning need puudutavad, nagu te kuulsite, kauba kättetoomist ja e-müüki, see tähendab siis parem jälgitavus, parem märgistamist, parem vastutuse määramisprotsess, see praegusel hetkel me peaksime paremini ära kasutama olemasolevaid seadusi, et äh, turgutada e-kaubandust kogu Euroopas. tahaksin öelda, et IMCO komisjoni raportöör äh, on üldiselt äh, samal seisukohal kui mina seda sektorit analüüsin. suur tänu ja kas võiks nüüd palun rääkida sotsialistide esindaja, suur tänu teile. ma sooviksin öelda et meie variraportöör ei saanud kahjuks äh, siin äh, olla, ta palus, et ma asendaks teda. loomulikult me sooviksime tänada härra Dantani, kes äh, tegi väga põhjaliku ülevaate selles küsimuses. kokkuvõttes oli tal siiski ju väga väike ja väga vähe ruumi nii-öelda, et oma arvamust koostada üldiselt me leiame, et tegu on väga olulise küsimusega, mis, küsimusega, mis puudutab VKE-sid, kes tegelevad e-kaubanduse arendamisega ning eh, eriti oluline on siin lõige kolm. me sooviksime minna kaugemale muudatusettepanekute esitamisega, eriti puudutab see business to business küsimust äh, sest äh, garantiide küsimus on siin väga äh, tõsine, see puudutab näiteks esimese saadetise äh, kaotuse kindlustamist. Amazon on turul olukorra keeruliseks teinud, et väiketegijatel on väga raske edasi tegutseda, samuti märgistamist ja jälgitavust küsimust on väga oluline, mõtleme samas suunas, kus raportöörgi äh, me peaksime mõtlema ka ühise, üldise postiliidu loomist, mis puudutab läbi, läbipaistvust ning äh, tariifisüsteemide loomist, on samuti arenguvõimalus üsnagi suur, samuti oleks äh, vaja ka vahendaja ja lepitaja rolli loomist, eriti just piiriüleste probleemide loomist, eriti võttes arvesse, et kasutajate arv pidevalt kasvab postidirektiivi ülevaatamine ei ole meie, meie meelest ojul, oluline. me peaksime eh, mõtlema selle peale, et ei ole vaja võib-olla liialt kaugele minna, liiga suuri muutusi teha. Eh, kui see kvaliteedi, efektiivsuse, konkurentsi osas midagi ära ei tee ning äh, lõpetuseks kahetseme, et sotsiaalseid aspekte siin ei ol-, tulnud, ei mainitud, sest äh, pas-, pakk, ustipakkide kätte toimetamine on väga tihedalt seotud tööõigusküsimustega, seal on tihtipeale äh, väga, ähm, väga halva kvaliteediga töölepingud ja töötingimused on lihtsalt väga halvad, see võib halvendada aga ka teenuse kvaliteeti me ei äh, saa keskenduda ainult tarbija ettevõtte vahelistele suhetele siin. Need oleks meiepoolsed märkused, aitäh. Thank you, Mrs Meissner. ja nüüd liberaalide nimel proua Meissner. jah, vielen Dank, Herr. suur tänu, eesistuja, suur tänu raportöörile. tõepoolest, me saame nüüd arvamust avaldada põhikomisjoni INCO, aga see on väga oluline teema ja see on tegelikult üle kogu maailma hetkel väga oluline teema, et äh, reguleerida äh, seda äh, küsimust. mina kuulun veel sellesse põlvkonda, mis ostab peamiselt poest, mitte internetist, aga ma, aga näiteks minu tütar ostab peamiselt internetis ja sellepärast on väga oluline ka seda trendi jälgida. ka vabakaubanduslepe Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel, ka siin mängib e-kaubandus oma rolli, sest äh, on ju see hirm, et kui Amazoni võim üha kasvab, siis pannakse Euroopas raamatukauplused kinni. mul oleks sellest väga kahju, sest ma armastan raamatupoode, aga hoolimata sellest, mis mulle meeldib või ei meeldi, on väga oluline siin leida sobivad reeglid ja nagu juba öeldud, et eelkõige just ähm, VKE-del oleks võimalik sel turul osaleda. on äh, väga suur oht ähm, et iga tellija eeldab, et ähm, saab saadetise tasuda ilma postikuluta ja äh, tegem-, võib öelda, et tegemist on väga kliendisõbraliku kaubandusega, kuid siin tekivad teatud küsimused, näiteks kui, kui saadetakse ilma postikuluta, siis kuskilt tuleb see raha kokku hoida, näiteks Amazoni puhul on olnud skandaale äh, halvade töötingimuste äh, tõttu ja sellepärast on väga oluline ka jälgitavuse küsimus, kes on selle paki eest vastutav, kus ta oma teel on ja sellepärast on piiriülese kaubanduse puhul oluline äh, ka äh, vastutus äh, võimalike kahjude puhul. ja sellepärast on väga oluline ähm, see arvamus, mille me koostame. ma ei taha nüüd detailsemalt äh, teemat käsitleda, sest äh, me oleme juba kuulnud erinevaid äh, arvamusi, erinevaid muudatusettepanekuid veel tuleb ja ähm, ma arvan, et me saame hea arvamuse koostada. aitäh. aitäh, proua Lichtenberger. me ei saa siin rääkida tarneahelast, ilma et me räägiks Amazonist ja äh, sest see on väga, omasamm mängib äärmiselt olulist rolli. ja ma olen siin EKTÜ poolt, mis puudutab äh, sotsiaalset aspekti, eriti võttes arvesse äh, seda, mida oleme kuulnud viimastel kuudel suurettevõtetes kehtivate töötingimuste kohta, on väga oluline väikesed palgad on äärmiselt oluline probleem ja me peame eh, seda arvesse võtma oma arutelus. praeguse turu situatsiooni puhul, mis sarnaneb eh, juba olukorraga veoautode turul, on mõned väga suured ettevõtjad, mis püüavad vastastikku eh, üha, oma hindu üha odavamaks muuta ja seda tihti töövõtjate kulul. ja siis on terve hulk pisikesi ettevõtjaid, mis ei jõuagi, mis, mis ei suuda turule äh, tulla. nii et äh, turg on siin kohati iseennast väga negatiivselt struktureerinud, mis puudutab töötingimusi, aga ka äh, tööohutust erinevate normidest, erinevatest normidest kinnipidamist pakiveol ja sellepärast on see minu jaoks kogu selles arutelus äärmiselt oluline punkt. nüüd äh, kvaliteedi küsimus. siin on meil alati üks suur probleem. kui pakk kohale ei jõua, siis ei mõelda esimese asjana äh, mitte veoettevõtjale, vaid äh, mõeldakse kohe pettusele. nii et kahjuks on ka e-kaubanduses siin olukord, kus Äh, sellised kahtlased ähm, kaubitsejad äh, lihtsalt kasseerivad raha ja ei saadagi äh, välja pakki. nii et see on siis ka õiguslik küsimus, seda peab täpsemalt uurima. nüüd autoriseeritud kaubitsejate küsimus, siin seda tuleb näha ka seoses toetustega, liberaliseerimine muidugi ka lahendab tead-, kas, kas liberaliseerimine alati lahendab kõik küsimused automaatselt, me näeme, et see ei ole alati nii. mis puudutab mm, töö- ja puhkeaega, siin antakse see hindade langetamise surve äh, edasi, äh, sest ja, ja lõpuks, äh, mis puudutab äh, seda süsiniku vähendamise põhimõtet, me võime igasuguseid, meil võivad olla igasuguseid ähm, häid põhimõtteid olla ja teha suuri sõnu, aga kui neil ei ole tegelikult mingisugust äh, katet, siis see vähendab ka meie arvamuse mõju. nii et äh, ma arvan, et siin tuleb veel mõndagi muuta. suur tänu, härra Koletšek, palun kui eh, paneb Setsedo. aitäh, eesistuja. ma eh, pean vabandama, et hilinesin veidi, sest eh, Prahas oli udune ilm ja lend hilines, aga nüüd käesoleva projekti kohta need ettevõtted, mis tegutsevad e-kaubanduse valdkonnas, neil on loomulikult vaja äh, kindlaid reegleid, sest turg on äh, killustunud ja liberaliseerimine siinkohal ei aita. meid võiks aidata, kui on olemas teatud reeglid, me oleme sellest ka varem rääkinud, kuid ei ole jõudnud äh, tulemusteni. mis puudutab sertifitseerimist, mida mainitakse raportis, see on äh, väga hea mõte. nüüd pakkide jälgitavus. hästi, kui tegemist on väikeste, väikese pakiga, siis äh, ei äh, ole selle suurt mõju, aga aga suuremate pakkide puhul me oleme rääkinud ka Galileo süsteemist, millega see on võimalik, kuid e-kaubanduse puhul on tegemist just väikeste pakkidega. proua Maisner ütles, et äh, areneb üha edasi kaubandus Ameerika Ühendriikidega, kuid ma tean mitmeid näiteid, kus äh, e-kaubandus Hiinaga areneb väga kiiresti ja seal ei ole meil lepinguid, ei ole ühtseid reegleid. ja Hiina on äh, maailma teises otsas. nüüd vastutuse küsimus ka seda tuleb selgitada muidugi, kuid minu jaoks on kõige olulisem küsimus töötingimuste küsimus veoettevõtetes. direktiividega on reguleeritud, kuidas veoautod sõidavad, aga mis puudutab töötingimusi suurt suurte ettevõtete juures, seal on asjad vähem korras, vabandust, suurte veoautode puhul, äh, seal suuri probleeme ei ole, kuid mis puudutab väiksemaid äh, veoautosid, seal on kohati töötingimused äh, täiesti kohutavad. seal ähm, on tõesti juhtumeid, kus inimesed töötavad tõesti ööpäev läbi, need on äh, täiesti vastuvõtmed tingimused. mind üllatab, et ei ole veel juhtunud suuremaid äh, avariisid. ma olen äh, raportööriga nõus, et on vaja, et oleks äh, teatud ühtsed reeglid vähemalt Euroopa Liidu piires. kuid me tegeleme teemaga, mis puudutab kogu maailma, mis puudutab ka Hiinat, Bangladeshi, Aafrika, Ladina-Ameerika maid, nii et me peame ka seda dimensiooni silmas pidama, aitäh. aitäh, proua Smelova. aitäh, eesistuja. veel mõned täpsustused tänan samuti raportööri, see raport on äärmiselt oluline ja ma olen nõus sellega, et siin rõhutakse kvaliteeti. samuti, mis puudutab hinda ja halduskulusid, ma olen nõus ka sellega, et tegemist on suure probleemiga vegaide jaoks. nõustun ka sellega, et on vaja selgemaks teha vastutuse küsimus ja siin tuleb arvesse võtta ka tarbijate huve. näiteks kui tuleb hüvitada äh, kauba maksumus. siin on viidatud ka Euroopa Liit, Euroopa turu killustatusele, kuid äh, millest ma puudust tunnen selles raportis, mõned kolleegid on ka selle juba viidanud. ma sooviks, et siin äh, oleks rohkem rõhutatud äh, sotsiaalseid küsimusi, töövõtjate töötingimusi. ja äh, oluline on ka see küsimus, et äh, et Euroopa teedel ei sõidaks tühjad või pooltühjad veoautod. veel üks oluline äh, küsimus äh, on ka äh, veod äh, äärealadele. aitäh äh,, palun härra Velker. aitäh, eesistuja veel mõned lisamärkused. kõigepealt suur tänu raportöörile. mul on kolm märkust. esiteks, minu meelest on äh, väga positiivne, et töötakse selles suunas, et ettevõtted, mis tegu-, äh, tegelevad e-kaubandusega, neil oleks suurem vastutus ja et oleks tagatud äh, jälgitavus. tarbijate huvides on ka see, et oleks olemas ühtsed reeglid, mida mainitud punktis neli. siin kutsutakse üles komisjoni. ma veel lisaksin siia, et komisjoni võiks üles kutsuda et, et oleks ärgitada veoettevõtjaid teha rohkem koostööd, mitte ainult Euroopa äh, veoettevõtted, vaid nagu öeldud, see on ka ülemaailmne teema. nii et kaasataks siis ka kolmandate riikide veoettevõtteid. nii et me, nii et üle kogu ma-, nii et oleks jälgitav ähm, pagi teekond üle kogu maailma ja sellepärast äh, arvan, et on, oleks mõttekas siin äh, see veel lisada sellesse punkti ja punkt viis. minu meelest on siin sõnastus natuke liiga üldine, liiga üldsõnaline, kuidas äh, piiriülene konkurents erinevate veoettevõtete vahel on liiga nõrk, mõnedes riikides on see väga väga tugevalt välja arenenud, teistes mitte, nii et ma arvan, et äh, siin peaks see sõnastus olema täpsem, mitte nii üldine. Need on siis minu märkused, muus osas toetan täielikult raportööri tööd, aitäh! suur tänu, härra Tanta! kahjuks äh, komisjoni esindajad siin kohal ei ole neid pole võimalik äh, praegu enam üles leida, tõenäoliselt kuskile pakiteenistus- pa,, pakidepoosse ära kadunud äh, on nad. kas härra Delamott soovib sõna? suur tänu, et andsite mulle sõna tahtsin äh, lihtsalt äh, õnnitleda proua raport, äh, härra raportööri, et ta tegi suurepärase raporti ja tahaksin ka tänada erinevaid parlamendiliikmeid nende asjakohaste kommentaaride eest. kõik on üsna samas vaimus esitatud nagu meie enda ettepanekud, nii et meil on väga hea meel selle üle ja meie eesmärgiks oligi Rohelist raamatust koostades tegelikult kõik arvamused kokku koondada ja kõik huvirühmad laua taha koondada. aitäh! nii et paki leidsime osaliselt üles, härra Denton. suur tänu, tahaksin tänada kõiki, kes siin sõna võtsid. ja tahaksin öelda, et kogu arutelu toimus meile, meile väga asjakohane, tahaksin juhtida teie tähelepanu ainult ühele asjaolule, mida keegi ei puudutanud, meie komisjonis räägitakse sageli linnatranspordi probleemidest, linnade nii-öelda üleküllastumisest ja nii edasist e-kaubanduse arendamine asendab äh, kaubaveo ühte kingapoodi väikeste veokitega, mis veevad ühe kingakarbi ühe inimese juurde koju. nii et äh, kaupasid viiakse ukselt ukseli ja sellisel juhul peab arvesse võtma, et see tekitab tõelist küllastumist, me peaksime leidma mingisugused äh, kesksed kohad, kuhu neid pakke tuua ja kuidagi seda organiseerida, muidu meie linnas ei ole võimalik enam elada. mina äh, usun äärmiselt veendunult ukselt ukselelt teenustesse. suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes september kell kaksteist päeval ja loodame hääletada oma komisjonis viiendal novembril. IMCO hääletab tõenäoliselt kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal. ja meie hääletame siis ja, ja viiendal novembril. järgmine päevakorrapunkt, härra Taylor, teil on sõna, räägime meresõiduohutuse ameti mitmeaastasest rahastamisest. suur tänu! olen selle raporti raportöör ja raportöörina tahaksin tänada kolleege kasulike muudatusettepanekute eest ja üldise toetuse eest. mõningates muudatusettepanekutes on isegi kaugemale mindud minu esialgsete mõtetega ning on lisatud nii mõndagi kasulikku iseäranis tahaksin tänada muudatusettepanekute kakskümmend ja kakskümmend üks eest Dominic Lasto poolt. ja mure laienemispoliitika ja naabruspoliitika üle samuti on minu jaoks vägagi mõistetav. ka sellel peaks olema meie Euroopa merealadel haldamises oma osa kolleegid erinevatest fraktsioonidest toetasid minu ettepanekut, et Meresõiduohutuse Ametile tuleks anda rohkem vahendeid ja rohkem raha, kui komisjon on ette pannud. meresõiduohutuse ametil on vaja raha, see ei ole mingisugune tuumafüüsika, me kõik saame sellest aru me kõik oleme laiendanud ühiselt äh, meresõiduohutuse ameti pädevusi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrusega ja nad peavad tegelema nafta ja gaasirajatiste äh, naftareostuse tõrjega ja me peame kandma hoolt selle eest, et meil on Euroopa Liidu poolt tõhus äh, võimalus me naftareostuse vastu võidelda ja et äh, Meresõiduohutusamet saaks seda teha. selleks, et seda säästlikult teha, peame me EMSA-le andma piisavad eelarvevahendid ja nii lihtne see kõik ongi. on üsna selge, et on avast-, äh, on välja tulnud, et äh, et Vahemere idaosas on avastatud uut uusi naftareostuse alasid, seda rannikualade äh, nafta puurimise äh, tõttu ja see tähendab seda, et äh, and more states joining the EU. So what EMSA needs to do is EMSA peab äh, saatma uusi nafta reostustõrje laevu ja Äh, olema valmis äh, naftareostuse tekkimisel äh, reageerima. samuti tuleb parandada satelliittehnikat, et reostust varakult avastada. nii et me peame vaatama, kuidas satelliitseire saab aidata meil samuti ka piraatlust avastada meresõiduametil on vaja oma varustuse parandamiseks rahalisi vahendeid, neil on samuti äh, toetada Euroopa naabruspoliitika partnerriike. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on käsitlenud ka seda teemat, seda raportit ja nemad olid meiega nõus sada seitsekümmend üks häält ühe vastu. Nad olid samuti seisukohal, et komisjoni ettepanek eraldatavate rahaliste vahendite kohta pole piisav. komisjon tegi ettepaneku seda eraldada sada kuuskümmend koma viis miljonit järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks ja nendest vahenditest kohe kindlasti ei piisa selleks, et pakkuda neid uusi teenuseid, pidades silmas seda, et praeguse mitmeaastase raamistiku käigus eraldati EMSA-le sada viiskümmend neli miljonit eurot. nii et me anname neile tööd juurde, aga rahalisi vahendeid äh, mitte. nii et äh, alguses, kui me lõime äh, meresõiduohutuse ameti, siis äh, Prestige'i Enrica äh, katastroofid äh, olid selle algat- äh,, algatuseks ja äh, meie eesmärgiks oli katastroofide keskkonna majanduslikku äh, ja sotsiaalset mõju piirata, me peame selleks andma EMSA-le ka piisavad vahendid. ja kui me praegu piisavalt toetame Meresõiduohutuse Ametit, siis äh, kui tulevik, tulevikus tekib mingisugust reostust, äh, siis tõenäoliselt aitavad praegused investeeringud meil tulevikus raha kokku hoida nii palju minu poolt, ma ei hakkakski üksikasjalikult muudatusettepanekuid käsitlema, me kohtume Strasbourgis variraportööridega järgmise kolmapäeva õhtupoolikul ja siis räägime üksikasjadest ning katsume suurema selguseni jõuda, aga üleüldiselt ma leian, et see soovitus on äärmiselt mõistlik ja ma loodan, et meie transpordikomisjon seda ka toetab. härra Tigrandes, Rahvapartei noh, fraktsioon suur tänu teile. täna me ei räägi sellest, kas EMSA teeb oma tööd hästi või halvasti. Äh, ja vaid sellest, kas piisav, ähm, kas neid piisaval määral toetati, sest juba ammu räägiti, ähm, kas äh, merendusagentuur on, ähm, äh, on, kas, kas neil on, kas nad on suutelised oma tööd olnud teha olemasolevate vahenditega ning küsimus on praegu ka selles, kas äh, neil on võimalik äh, veel rohkem ära teha, see, mis nad seni teinud on, on olnud igatahes, igatahes äärmiselt vajalik, äärmiselt öö, oluline praegusel hetkel on ju vahendeid aina vähemaks jäänud Euroopa eh, ning eh, merendusagentuur on ju laienenud. me peame jääma võimalikult realistlikuks ja peame mõtlema selle peale, mis, eh, mida on võimalik ära teha, ma loodan, et me jõuame mõistliku kokkuleppeni. minul on tunne, et kõik muudatusettepanekud on olnud mõistlikud. meie esitasime põhjendusettepaneku, kus äh, ütlesime, et äh, ühest on vaja kombineerida ühest küljest äh, vajadust omistada suuremaid ressursse merendusagentuurile, teisest küljest võetakse arvesse praegust majanduslikku olukorda. see ei, praegu ei ole küsimus selles, et kes annab rohkem raha või äh, kes, kellel eh, on rohkem raha. komisjon eh, suurendab saja viiekümne neljalt saja kuuekümnele eh, toetust. ning täiesti legitiimselt on öelnud, et sada kaheksakümmend viis koma viis peaks olema, peaks olema siis rahastusmäär ja teised kolleegid nagu härra Fleckenstein äh, on isegi öelnud, et sada üheksakümmend oleks kõige õigem arv. ma arvan, et äh, arvude üle ei ole mõtet vaielda, me peame jääma realistlikuks. kuid äh, ma tahaksin siiski öelda, et minu meelest oleks mõistlik raportööri toetada. ta on rääkinud komisjoniga, ta on rääkinud merendusagentuuriga, ta on küsinud, kui, milline on miinimumsumma selleks, et äh, uusi ülesandeid täita ning äh, ta jõudis siis oma poolt välja pakutud saja kaheksakümne viie koma viieni. et me sellepärast peaks teda toetama, samas peaksime jääma ka realistlikuks ja teadma ja võtma arvesse, et vahendeid on meil praegusel hetkel vähem kui minevikus. kuid ma tahaksin öelda, et äh, enamus esitatud muudatusettepanekutest on väga mõistlikud ja äh, ei äh, ole karjuvas vastuolus äh, sellega, mis äh, esialgselt on välja pakutud. E, ja vastab üldiselt sellele analüüsile, mille me koostasime natuke aega tagasi, kus me leidsime, et me või arutasime seda, millised uued ülesanded peaks merendusagentuurile omistama ning äh, äh, siin on räägitud ka kahe merereostustõrje laeva, laeva äh, kasutusele võtmist, mis minu jaoks on, puudutab üht, üks neist väga, minu jaoks väga armast piirkonda, Kanaari saar Hispaanial, ei ole praegusel hetkel naftavarusid ja seega ei ole ka naftalaevu. Mm, peaks olema äh, Äh, siis sellised äh, äh, laevad, mis on pidevas valmisolekus ähm, minema naftareostust likvideerima. ning mina saan raportööriga suurepäraselt läbi ja oleme lootust täis, et meil kunagi on meil võimalik, võimalikult palju ära teha praegu olemasolevate väheste ressurssidega. suur tänu! ja nüüd sotsialistide nimel härra Laidfi. suur tänu. ma asendan kolleegi Fleckensteini äh, ja ma ei ole küll riigis, kus oleks väga äh, pikaajaline merendustraditsioon, aga püüan seda siiski teha. me peame arutama selle üle, mida me tahame kas me tahame rohkem pädevusi, rohkem vastutust? ja kui nüüd vaadata EMSA pädevust, kui me tahame seda suurendada ka nafta ja gaasirajatiste äh, suhtes, siis äh, üks asi on, kui see on paberil, kuid teostamiseks on vaja eelarvet ja on suuri kahtlusi, kas praeguse eelarve juures oleks see võimalik. kui me seda tahame, siis peab EMSA-l olema ka piisav eelarve. mulle tundub, et Euroopa Komisjon selles valdkonnas ei ole arvesse võtnud erinevaid majandusarengut, inflatsiooni ja nii edasi. ja kolleegi Fleckensteini ettepanek on, et äh, sada nelikümmend miljonit eurot ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. sellisel juhul oleks ka pädevuste laiendamine võimalik küsimus on ju ka selleks, et pädevusi laiendataks mõistlikult, mitte lihtsalt, ähm, ähm, lihtsalt selleks, et pädevusi suurendada. tuleb ähm, nende pädevuste täitmiseks on vaja osta uut varustust, mis on ka kallis ja äh, on vaja tööle võtta pädevat personali. lõpetuseks tahaksin veel öelda, et kindlasti on võimalik leida siin kompromiss, et saavutada äh, saavutada ähm, tulemus, kuid see tähendab, et kõik peavad kompromissile minema, aitäh. proua Bilbao, palun. suur tänu teile, esimees. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid ütlesid, palju on siin juba ära öeldud, põhiline probleem on ju välja toodud. ja küsimuse all on ju see, kui eh, suure, eh, kui suurel määral rahastatakse EMSA tegemist. Eh, mina arvan, et peaks tänama merendusagentuuri tehtud tubli töö eest, samuti sooviksime tänada raportööri, see on väga hea raport enamuses me enam, valdavas enamuses oleme me temaga täiesti nõus me peaksime siiski ehm, defi-, defineerima seda, eh, millised eh, on siis need nafta ja eh, gaasi avamere väljad ja nii edasi. kõigepealt peab ütlema, meenutama viimaseid suuri katastroofe Erika ja prestiiži hukkumine kui oli vaja kellegi poole meil, meil pöörduda, et meid aidataks vaata, pärast äh, sellist minevikku oleme me kõik teadlikud sellest, et merendusagentuuri äh, tegevus välja tuleb laiendada, praegusel hetkel loomulikult on, äh, praegu on meil loomulikult kriisiperiood, mina esitasin muudatusettepaneku, kus ma toetan raportööri, kus ütlen, et leian, et samuti rahastada tuleks saja kaheksakümne viie koma viie mm, liini euro eest, sellepärast et kui tahetakse, et ta tegevusväli laieneks, tuleks selleks anda ka vahendid. me peame jõudma kokkuleppeni, seda ei tohiks väga raske olla teha. ma olen, vaatasin üle kõik muudatusettepanekud, meie esitasime muudatusettepaneku, kus me ütlesime, et juhul kui äh, äh kui kui ähm, äh, rahastus ei ole piisav, kui EMSA ei äh, saa enda kasutusse vahendeid, mida tal vaja on, siis oleks vaja, et EMSA esitaks meile omapoolse aruande selle kohta, mida ta on olemasolevate eraldatud vahenditega võimeline tegema. sest äh, kui äh, meie, meie ühesõnaga saame öelda, et kui äh, kui suures, kui suurete vahenditega peaks olema või vajalik toetada ilmselt, kuid kui neid vahendeid ei eraldata, siis mis see eelarve vähendamine võib äh, tähendada uute ülesannete täitmisel? ma ei taha ennast kordama hakata, ma arvan, et äh, arutelu on ju keskendunud põhimõtteliselt rahalistele vahenditele, äh, informatsioonile, headele tavadele ning samuti ka merepääste reostuse vastase võitluse eh, korraldamisele ja juhtimisele, kuid kõige olulisem on siiski just eh, rahaliste vahendite küsimus ja selles osas tuleb toetada raportööri. meie peame eh, mitte ainult realistlikud olema, vaid me peame siiski ka aumeesteks jääma nii et peame ütlema ka seda, et kui piisavalt rahalisi vahendeid ei eraldata, siis EMSA on võimeline tegema seda, seda, seda ja seda, aga mitte kõike. aitäh. Thank you, miss. suur tänu. suur tänu, proua Foster. proua Kolitšek. Děkuji, pane předsedo. härra Kolitšek. suur tänu Mm, see minu kodumaa ei ole ka just äh, pikk rannik. kuid meil on äh, siiski mõned küsimus ähm, äh, hääletamise kohta, kui nüüd soovime realistlikuks jääda, siis äh, peame selgelt defineerima seda, millised mereterritooriumi see puudutab, kus on piirid, kuidas me seda jälgime satelliitide abil mina kui keemik tean väga hästi seda, et äh, et on võimalik jälgida näiteks dispergente, et on võimalik toornafta laik äh, leida. ja ma tean, et äh, kosmoses on satelliidid, mis suudavad jälgida merd ja suudavad jälgida, jälgida seda, mis merel toimub avakosmosest. kuid äh, mida teha siis, kui need satelliidipildid äh, kohale jõuavad, kuidas neid analüüsitakse, kuidas reageeritakse äh, leidudele? kuidas äh, kindel olla selles, et see, mida ma satelliidipiltidel näen, ei ole mitte kalaparv ja mitte, mitte naftalaik. me peaksime teadma, küsima EMSA käest, kui äh, suuri vahendeid äh, neil vaja on nende endi meelest, et oma ülesandeid äh, edukalt ellu viia ei, küsimus ei ole ju saja kaheksakümne viies miljonis või sada üheksakümnes miljonis või saja kuuekümnes miljonis, vaid küsimus on selles, mida on EMSA võimeline praegu tegema ja mida ta on võimeline tegema tulevikus. põhiliselt oleks vaja defineerida seda, millised territooriumi monitooritakse me peame äh, mõtlema ka selle peale, äh, kuidas, milliseid satelliidi jälgimisvahendeid on võimeline, oleme võimelised kasutama ning EMSA peab ütlema ka seda, mida neil enda arvates vaja läheb. suur tänu, tundub, et keegi teine sõna ei soovi ning härra Karamitsas komisjonist, kes siis teine ikka. härra Karamitsos, teil on sõna. suur tänu, esimees. me jagame raportööri ja kõiki lugupeetuid saadikuid selle olulisele äh, raportile on muudatusettepanekuid esitanud. me teame, et olete alati olnud meie suured äh, toetajad ähm, merenduspoliitika elluviimises ja EMSA toetamises samuti. me loomulikult tunnistame merendusagentuuri poolt tehtavat äh, väärtuslikku tööd ja me ja loomulikult äh, toetame teda võimaluste piires, et ta jätkaks oma head töö tegemist ka tulevikus. ning äh, äh, ning ma pean ütlema, et meie ettepanek tehti koostöös Meresõiduohutusametiga. me, peab ütlema, et akent, ametitele määratud vahendid vähendati äh, eelarve pädevate institutsioonide poolt ning praegusel hetkel eh, on, oleme ülemise piirini jõudnud, oleks, kui oleks rohkem vahendeid, oleks võimalik ka rohkem ära teha, kuid kahjuks meil ei ole rohkem vahendeid, nii et me peame eh, leidma, eh, millised on meie põhilised prioriteedid, nii et küsimus on nüüd kumb oli enne, kas muna või kana. me loomulikult konsulteerisime ametiga, nad tegid meiega tihedat koostööd, kuid võttes arvesse, millised piirangud on Euroopa tasandil tehtud ähm, kogu ähm, eelarvele, pidime me tegema raskeid valikuid ning äh, kui äh, Mereohutusametile uusi ähm, ülesandeid määrati, äh, võeti arvesse praeguse finantsperspektiivide poolt tekitatud piirangud ning, ning eelarvekärpeid. ma ütlen teile ausalt, mida ma kõige rohkem pelgan. meil on konkreetsed äh, ülesanded ameti jaoks ning äh, kui me nüüd ütleme, et see on nüüd äh, lagi, see ning eelarvepädev amet on otsustanud sada kuuskümmend miljonit on üle, lagi, ülempiir nii et eh, kui eh, me teeks suuri muudatusi, siis eh, kahjustaks ameti töövõimet, näiteks koolituste läbiviimist, visiite ja muud sellist, mis on kõik ju tegelikult ameti põhiülesanded. me tahame toh-, rohkem teha reostuse vastaseks võitluseks, kuid meil pole selleks vahendeid, meile on öeldud, et see on teie ülempiir kui eh, te tahate selle jaoks rohkem raha, siis teil teiste ülesannete täitmiseks on vähem eh, vahendeid. nii et eh, see tähendab siis seda, et meil on, ametil on raske oma ülejäänud tegevusi läbi, läbi, läbi viia. samuti tahaksin rõhutada seda, et äh, on äh, vaja näiteks liigutada laevu ühest kohast teise, mm, jälgimistööd läbi viia, meil on võimalik praeguste piirangutest äh, hoolimata seda äh, võimalik teha. loomulikult ma sooviksin, et meil oleks sada üheksakümmend miljonit selle ameti jaoks, kuid kas meil on seda võimalik saada? praegusel hetkel on, me teame, milline on praegusel hetkel ülempiir, me teame, et eelarvekomisjon soovib samuti rahastust suurendada, kuid me, me ei tohi endale ise jala peale astuda. me peame üritama võimalikult tasakaalustatult tegutsema. samuti ma sooviksin rõhutada seda, et äh, mõned esitatud muudatusettepanekud äh, äh, sunnivad peale administratiivseid kohustusi ametile ärgem siiski nii kaugele mingem, katsugem vähendada nende bürokraatlikke kohustusi. samuti meil on võimalik see olukord paari aasta pärast üle vaadata, mitmeaastaste finantsperspektiivid meil selle, selle võimaluse avaldavad, äh, jätavad ja siis meil on võimalik äh, või, võib-olla lisavahendeid leida. kuid äh, võib-olla me mõnede elementide osas ei ole nõus, ma olen nõus sellega põhimõtteliselt, meil on vaja rohkem raha, kuid kust see raha tuleb? ma ei taha, et see tähendaks seda, et, et me jääks, võtaks ameti põhitegevused kõrvale lihtsalt sellepärast, et NATO platvormi ümber minna laevaga sõitma. nii et äh, tahaksin rõhutada, et me toetame seda mõtet, kuid äh, olukord on praegu tõesti raske, meil on tõesti raske praeguste eelarvepiirangutega lisavahendeid leida, nii et äh, kui ma tahan ühe konkreetse ülesande läbiviimiseks rahastust äh, suurendada, siis äh, ei tohiks ära unustada, et see võib tähendada, et äh, vahendid vähenevad teiste ülesannete täitmiseks. suur tänu. kas te teil midagi lisada? Uh, jah, väga lühidalt. suur tänu praeguse arutelu eest, see oli väga huvitav arutelu. kui nüüd komisjoni kuulata, siis äh, et mereohutusametile esitatud uued nõudmised, et, et see sada kakskümmend viis koma viis miljonit oleks tohutu suur raha. Nad peavad lihtsalt, siin nõutakse kokkuhoiurežiimi kasutusele võtmist kuid tegelikult praegusel hetkel tekib küsimus üldse, mis loll, mis roll parlamendil on Eh, tekib küsimus, et eh, kuidas eh, rahaline kate üldse leitakse, kuidas me saame demokraatlikult otsustada, et me soovime Mereohutusameti rolli suurendada, talle suurem vastutus välja anda. nüüd meile öeldakse, et seda me ei saa teha. no kokkuvõttes ei ole siis meie tegevusel mingisugust mõtet, meil ei ole mõtet tulla ütlema, et meil on kokkuhoiueelarve. me on raportis ettepanek, et et tuleks rohkem äh, kasutada võimalust, et kolmandad osapooled äh, Äh, rahastaks samuti meresõidu, mereohutusameti mm, tegevust, seda juba juhtub mõnes liikmesriikides ja selle aluseks on lepingud äh, mereohutussõidu, mereohutusameti äh, lepingud liikmesriikidega, see on kõik osa sellest suuremast pildist, nagu proua Meissneri raporti puhul mereruumi planeerimise kohta, see kõik on osa äh, suurest pildist. me ei äh, saa äh, nende eesmärkideni jõuda, kui äh, Meresõiduohutusameti roll ei muutu tähtsamaks. ma ei tea, kas õige on sada kaheksakümmend viis või sada üheksakümmend miljonit, seda otsustab juba meie komisjon, kuid nagu me täna hommikul juba ütlesime, et äh, kui me eelarvet hääletasime, siis me hääletasime ju selle poolt, et äh, Meresõiduohutusametile äh, tuleks rohkem vahendeid äh, eraldada ja härra Laifile ma ütlesin, ütleksin, et küsimus ei ole selles, et kas ähm, me peaksime ametile rohkem ülesandeid andma, see otsus juba langetati, meie seda enam ei otsusta ja härra Kolotšekile ma sooviksin öelda seda, et et mina tegin ettepaneku selle uue eh, rahastusettepaneku vaadates komisjoni endapoolseid hinnanguid, mm, eh, kus räägitakse, et raha võib kokku hoida efektiivsemate teenuste läbi, eh, mis on täiesti tõsi, kuid näiteks inflatsiooni ei võeta üldse arvesse ja ma vaatasin ka EMSA endapoolseid kalkulatsioone kulude kohta äh, lisaülesannete läbiviimisel. Nad ei, äh, äh, nad ei näita üles suurt kulutusvõimet, nad ütlevad konkreetselt, kui te soovite rohkem, kui te soovite rohkem teenuseid, siis see läheb nii ja nii palju maksta, maksma. aitäh teile, esimees. suur tänu, meenutan, et seitsmeteistkümnendal septembril siis hääletame ja sellega lõpetame tänaseks istungi koordinaatorite kohtume kell üksteist viisteist. loodan, et näen teid kõiki täna pärastlõunal, kus siis äh, äh räägime äh, suurtest raskeveokitest ja turismi rakkerühmast. aitäh!